president Öcalan äh, meil ei ole mingisuguseid uudiseid Öcalane tervise osas ja me peame endiselt väga valvsalt vaatama, kuidas toimitakse kurdi inimeste õigustega. SND kuue, äh, me oleme saanud äh, muudatused komisjoni delegatsioonide liikmete osas ja need nimed on tänase istungi protokollile lisatud, kui mingisuguseid järelpärimisi äh, äh, enne seda ei tehta, siis kiidetakse need nominatsioonid sellega heaks. ja nüüd, kolleegid, jätkame hääletusega. esimene punkt äh, on